olukorda Tais ning annan sõna kõigepealt härra Sarnetskile. aitäh, president. daamid ja härrad. Tai on riik, mida meie, eh, eurooplased, tunneme üsna hästi, eh, tõenäoliselt seetõttu, et meile meeldib seal puhkust veeta see on äh, turismi äh, sihtkohaks paljudele Euroopa Liidu kodanikele. poliitilises mõttes aga äh, ei ole olukord Tais sugugi kena. me räägime praegu sündmustest, mis selles riigis on aset leidnud juba kaks aastat. Need sündmused said alguse suure opositsiooni meeleavaldusega, mille järel kehtestati sõjaseisukorda. Tai mida nimetati üheks äh, Ida-Aasia tiigriks, majandustiigriks. Äh, ja see on riik, mis peab kuulma Euroopa Parlamendi häält, nõudmist, et demokraatia taastatakse, äh, sest see riik väärib demokraatlikku arengut. minu fraktsioon on seisukohal, et me ei peaks üksnes jälgima olukorda Tais. me peaksime ka mõista andma, et ähm, meie majanduslik toetus sõltub sellest, kas Tai järgib inimõigusi või ei. järgmisena proua Vikström. aitäh, president. Tai inimesed on meile, eurooplastele, väga südamelähedased, nad on väga südamelähedased minu kodumaal Rootsis ja paljud inimesed tunnevad, et Tai on nende jaoks teine kodu. aga me peaksime eh, suutma ka üksteisega avameelselt kõnelda, sõbrad peaksid olema valmis kuulama kriitikat eh, Tais aset leidnud arengud, mis puudutavad vabadust ja inimeste õigusi, on tõesti väga murettekitavad. Tai rahvas äh, väärib ähm, õigust elada vabaduses, äh, õigust äh, valida öö, oma eluviis, valida oma esindajad, valida demokraatia. mina tahaksin Tai võime üles kutsuda hoolitsema selle eest, et koheselt hakatakse austama põhiinimõigusi ja vabadusi ning et demokraatia taastatakse, aitäh! nüüd äh, saab sõna härra Corrao üheks minutiks. aitäh! aitäh, president! ma jagan härra Šarnetski seisukohta. kui me kõneleme Taist, siis me räägime sellest kui kaunist turismisihtkohast, mis Euroopa turistide hulgas on väga populaarne. aga mitte keegi ei tea, millises olukorras see riik tegelikult on Äh, hiljutisest riigipöördest saadik äh, on äh, vägivald ja õiguste mahasurumine kasvanud. me oleme olnud tunnistajaks olukorrale, kus kõik, kes on sõjaväelise hunta vastu, satuvad vanglasse või neid kiusatakse taga tõepoolest suhted Euroopa Liidu ja Tai vahel on jahenenud aga ma arvan, et Euroopa Liit äh, saab ometigi avaldada survet sõjaväelisele huntale äh, selleks, et äh, riigis toimuks demokratiseerimine ja seda me peamegi tegema. me peame kasutama oma majandusjõudu, täpselt samuti oma diplomaatilisi oskusi selle eesmärgi saavutamiseks. me peaksime sundima Taid demokraatlikule protsessile, minu arvates on see väga oluline. aitäh ja nüüd saab sõna härra Panseri üheks minutiks aitäh! suur aitäh! Tai on juba mõnda aega seisnud silmitsi tõsise poliitilise ja institutsionaalse kriisiga. tegemist on riigiga, kus inimõigusi täielikult ei garanteerita ning on äärmiselt oluline, et selline etapp riigi ajaloos lõpeks. tahaksin rõhutada kahte olulist asja. kõigepealt on vaja uut demokraatlikku põhiseadust ning valimiste kuupäev tuleb samuti kindlaks määrata ning äh, see on äh, vajalik selleks, et äh, toimuks üleminek sõjaliselt režiimilt demokraatlikule. äärmiselt oluline on ka inimõiguste kaitsmine ning töötajate õiguste kaitsmine. ÜRO on paika pannud, millised on need Äh, ÜRO on öelnud, et kalandussektoris valitsevad töötingimused on äh, kaasaegseks orjuseks ning äh, meil on üks Suurbritannia aktivist juhtinud samuti tähelepanu nendele probleemidele, nii et, et tegemist on probleemidega, millega tuleb tegeleda, erineves kalandussektoris. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Lohpiiler. aitäh, president Äh, tai on Euroopa Liidu oluline partner nii poliitilises kui majanduslikus mõttes. Äh, kõige otsustavaks on see, et Euroopa Liit on äh, Tai partner ja sõber ja seetõttu peaksime Tai arengust rääkides kõnelema ka inimõigustest. Tai peab tegema kõik, mis tema võimuses, et kiiresti minna tagasi demokraatliku tsiviilvalitsuse juurde ja korraldada valimised Eh, tai eh, valitsus eh, peab välja töötama oma põhi, põhiseaduse ja samuti arvestama rahvusvaheliste nõuetega, mis puudutavad arvamusevabadust, kohtusüsteemi sõltumatust Äh, igasugused vahistamised peavad lõppema. Äh, inimõiguste ülemvolinik on äh, juba kahe tuhande neljateistkümnenda aastast alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta augustini dokumenteerinud üle tuhande inimõiguste rikkumise juhtumi. kindlasti peab olukord lõppema selline olukord lõppema, niisiis ma tervitan seda, et äh, Tai valitsus tahab rakendada meetmeid äh, võitluseks ebaseadusliku kalapüügi ja inimkaubandusega. paljud äh, inimesed töötavad kalalaevadel tingimustes, mida võib tõesti nimetada orjuseks. niisiis Äh, inimesed tihtipeale ei saa oma, ei saa laevalt lahkuda, nad töötavad aastaid ilma äh, palgata, samuti äh, ekspluateeritakse sisserändajaid naaberriikidest. niisiis ta ei, peab oma käitumist muutma, aitäh. aitäh. ja järgmine saab sõna härra Lennarts aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, see arutelu ja see, see resolutsioon on seotud meie pühendumusega Taile ja Tai rahvale ja selle sõpruse tõttu saab Euroopa Liidul olla ainult üks prioriteet, nimelt see, et Tai pöörduks nii kiiresti kui võimalik tagasi demokraatlikule arenguteele kus on valitud võimule tsiviilvalitsus ja me kutsume Tai võime üles paika panema ajakava uue põhiseaduse ja valimiste korraldamiseks äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaiga ning koos, äh, koostama ka põhiseaduse, mis tugineb demokraatiale, võrdõiguslikkusele, vabadustele ja põhiõigustele see on midagi sellist, mis meile tõesti muret valmistab, sellepärast et kui äh, põhiseadus oleks tuleviku jaoks paikapidav, siis peab kogu see protsess olema läbipaistev ja inimestel peab olema võimalus osaleda, me oleme üha rohkem olnud tunnistajaks äh, murettekitavast inimõiguste olukorrast äh, Tais ning kutsume Tai võime üles äh, tühistama kõik meetmed, mis keelavad ühinemisvabadust, piiravad sõnavabadust, tuleb tagada kõigi kodanike osalemine poliitilises elus, aitäh! aitäh ja nüüd proua Gonzales Peñas. Euroopa Parlament ei äh, saa lubada inimõiguste jätkuvat rikkumist Taili sõjalise valitsuse poolt. lisaks sellele, et see seab ohtu tema kodanike elu, seab ta ohtu kogu demokraatliku, demokraatia selles piirkonnas. samuti on murettekitavad Tai töötajate olukord, äh, eriti puudutab see migrantidest töötajaid ning äh, nende diskrimineerimist. ei piisa sellest, et komisjon ajutiselt katkestas äh, Ähm, äh, kaubanduslepingute läbirääkimised Taiga. Neid läbirääkimisi ei tohi mingil juhul taaskäivitada. eriti oluline on ähm, ka ähm, eelis just äh, praeguse süsteemi katkestamine. samuti ei saa aktsepteerida seda, et endiselt eksporditakse relvi riikidesse, riiki, mis pidevalt rikub inimõigusi. me nõuame, et taastatakse demokraatlik äh, valitsus ning nõuame kõigi poliitivangide äh, vabastamist, kelle sõjaväeline hulta, hunta on lasknud arreteerida. järgmisena saab sõna härra Preida, palun. Äh, fraktsioonide nimel kõnelejad või siis üksikkõnelejad ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Preeda, palun härra Preda. suur tänu, proua juhataja. poliitiline olukord Taimaal on sattunud ummikseisu, ühelt poolt äh, haaras võimu väega sõjaväeline võim ja üritab sellest kinni pidada nii kaua kui võimalik ja teisalt äh, on äh, tegemist tõelise sotsiaalse kriisiga, just nimelt sõnavabadus on äh, Äh, vägagi piiratud. Euroopa Liidul on olnud äh, Taimaga aastaid tõsised poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised suhted, meie roll on toetada demokraatial üleminekut riigis ja sõjaväeline hunta äh, peab tagama valimised. peaminister ütles, et põhiseaduse protsess võtab kakskümmend kuud, mis tähendab seda, et valimised leiavad aset seitsmeteistkümnendal aastal, see ei ole vastuvõetav, rahvas peab saama uuesti tsiviilvalitsuse nii kiiresti kui võimalik. teisalt tuleb tervitada seda, et hiljuti nimetas valitsus nimes, nime, ametisse uue nagu põhiseadusliku nõukogu ja väga teretulnud on ka see, et mitmed ajakirjanikud on vangistusest vabatud, aga, vabastatud, aga väga palju on teha me peame tagama läbipaistvuse ja äh, selle, et äh, Tai valitsus äh, jätkuvalt või uuesti tunnustaks oma kodanike vabadusi. proua Toots, üks minut, palun. suur tänu proua juhataja, ma tervitan seda resolutsiooni olukorra kohta Tais. pärast sõjaväelist võimupööret kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on sajad inimesed vangistuses, äh, sõjavägi on haaranud võimu, meediaväljaandeid on tsensuuritud, tsenseeritud, sõnavabadust ja kogunemisvabadust on piiratud, eriti tekitab mulle muret Andy Halli äh, olukord, tegemist on Briti kodanikuga, ta on, ta võib saada seitsmeaastase vanglakaristuse ja miljonite dollarite suuruse trahvi lihtsalt selle eest, et äh, ta tegi ühe uuringu inimõiguste äh, Ehm, inimõiguste organisatsiooni jaoks, ta tegi selle uurimuse ühe Tai ettevõtte kohta, Natural Fruit, ja e, ta on vangi, teda ähvardab vangla vangistus lihtsalt sellepärast, et ta tõi selle ettevõtte ekspluateerimisjuurde lagedale, ma kutsun üles loobuma kõikidest süüdistustest härra Hooli vastu. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Haudala, palun suur tänu, äh, proua juhataja, aga ma tahaksin äh, rõhutada seda, kui oluline on see, et ähm, kõik süüdistused Andy Halli vastu ähm, tühistatakse, tegemist on inimõiguste eest võitleja ja ühe ja Euroopa Liidu kodanikuga. Äh, inimõiguste rikkumised tuleb klaarida ka Tais. Andy Hall äh, tegi uuringu Finnwatchile aastal kaks tuhat kolmteist, mis näitas seda, et ähm, tänases Tais äh, ühes ettevõttes Natural Fruit nime kandvas ananassikaubandusega tegeleves ettevõttes on orjakaubandus tavapärane. järgmine kohtu istung toimub üheksateistkümnendal oktoobril kõrge esindaja peaks hukka mõistma Andy Halli tagakiusamise. Euroopa Liit peab nõudma seda, et äh, Tai äh, esitaks, vaataks läbi need süüdistused, mis on Natural Fruiti vastu esitatud. Andy Halli on toetanud äh, inimõiguste kaitsjad ka aastal kaks tuhat kolmteist, peaksid seda tegema tulevikus. Natural Fruit, ähm, selle peab ka läbi vaatama, kas nad jätkuvalt saavad eksportida Euroopa Liitu, tootjad peavad teadma, kust nende tooted on pärit. suur tänu ja järgmisena saab äh, sõna äh, kolleeg Soogor, suur tänu kolleegidele, et te kõne eest kinni peate, peate, palun. suur tänu. on äh, ilmselge, et et kogu Euroopa Liit, kõik fraktsioonid soovivad, et Tai poliitiline olukord normaliseeruks soovime, et sõjaline hunta astuks tagasi, toimuks valimised ning samuti ka, et koostataks võimalikult kiiresti uus põhiseadus, mis võtaks aluseks vabaduse ja võrdsuse. arvan, et Euroopa Liidul peaks olema võimalik seda protsessi toetada, sest meie oleme need, kes kõige rohkem investeerivad ASEAN-i riikidesse ning eh, investeerime rohkem sellesse piirkonda, kui Ameerika Ühendriigid ja eh, eh, Ameerika Ühendriigid ja teised riigid kokku. lisaks sellele peab arvesse võtma ka kultuuri arengu olulisust, see on oluline osa demokraatlikest õigustest, tuleb kaitsta ka vähemuste õigusi, samuti tuleb rõhuda ka äh, Eh, ka läbirääkimistel sellele küsimusele. suur tänu, ütleb president, järgmisena härra Weidenholzer. Eh, tai on Euroopa oluline partner mitte ainult turismi vallas, ka, ka kaubanduse vallas, Tai on ka strateegiline partner ja seetõttu vaatan ma murega, kuidas igas, üha sagedamini piiratakse seal demokraatiat, üha rohkem rikutakse inimõigusi ning toimub süstemaatiline Äh, sotsiaalsete ja töövõtjate õiguste rikkumine äh, ma jagan äh, muret sellega, sellepärast et see olukord on tõesti sümpt-, sümptomaatiline ja ma loodan, et võimud suhtuvad nendesse süüdistustesse tõsiselt. on olemas mõistlikud sammud olukorra normaliseerimiseks Tais ja ma loodan, et Tail on julgust kiiresti demokraatia taastada Eh, jah, võib-olla oma kaubanduse läbi saame sellele kuidagi kaasa aidata, et asi läheks kiiremini ja kergemini, aitäh. suur tänu. järgmine kõneleja on härra Boltšak, palun. üks minut kõneaega, palun. Eh, suur tänu, eh, proua juhataja. hiljuti seda arengut Taimaal ei ole kindlasti mitte olnud positiivset laadi aga samas ei tohiks äh, neid arenguid ka hukka mõista, sest et tunneli lõpus äh, on siiski äh, näha valgust. selle aasta kevadel näiteks äh, äh, sõjaseisukord keelustati, tühistati ja see on iseenesest teretulnud, aga loomulikult äh, jätkub äh, rõhuvatusmeetmete kasutamine. kakssada inimest on ennetavatel kaalutlustel nii-öelda alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast vangistatud. olukord Tais on äh, väga keeruline, me peame sellele rohkem ja rohkem tähelepanu pöörama kodanikuõigused taastatakse riigis ilmselt uue põhiseadusega, aga tagada tuleb omalt poolt ka see, et eh, kodanike õigused oleks tagatud juba kohe praegu. suur tänu, härra Boltšak. ja nüüd edasi eh, siis eh, vaba mikrofoni voor. igal kõnelejal on täna võimalus sõna ka saada, kes on sõna soovinud ja härra Tarabella, palun proua juhataja, härra volinik, kallid kolleegid, pärast sõjalist riigipööret on inimõiguste olukord Tais ainult halvenenud mitte keegi ei saa vabalt sõna võtta, kas monarhia või, või ametil oleva võimu vastu vabameelsed vahistamised ja nii edasi, järjest rohkem on neid inimesi, kes on vangistusest ja inimesed ei julge enam astuda režiimi vastu. monarhia samamoodi jätkab oma vabameelset käitumist ja ka inimesed ei julge nende vastu mitte midagi öelda vastavalt uuele seadusandlusele sajad internetileheküljed on suletud, sõnavabadus on täielik utoopia täna selles riigis, ma julgustan kõiki inimõiguste eest võitlejaid, kes äh, on andnud endast kõik selleks, et äh, Taimaal mingisuguseidki õigused tagada. Mutita Tšotšvangi ma tahaksin äh, siinkohal eriti välja tuua, kes on üks Tai ähm, ajakirjanikest, kes sai ka Prantsusmaa ühe suure telekanali auhinna eh, oma eh, vapra töö eest. suur tänu, kolleeg Marias, palun! Eh, suur tänu pärast sõjalist riigipööret maikuus kaks tuhat neliteist on oluliselt kasvanud vahistamiste määr ja äh, vangistatud inimeste arv on samuti kasvanud. Nende seas on peaasjalikult inimõiguste eest võitlejad ja opositsiooniliikmed. sellel aastal võttis vastu hunta sõja, äh, seadusandluse, millega keelatakse kogunemised avalikes kohtades ja selle eest ootab teid karistus kümme aastat, kui te korraldate meeleavalduse Tais, nii et äh, me ei saa pöörata pilku sellel, mis seal toimub, lihtsalt sellepärast, et seal on mõned Euroopa ettevõtted tegevad. me peame midagi ette võtma selleks, et demokraatia taastada Taimaal, korraldada valimised ja midagi ära teha ka töötajate õiguste kohta. mitu korda on öeldud seda, et olukord kalandussektoris on võrdne orjapidamisega. demokraatia tuleb taastada Tais suur tänu, järgmine kõneleja on härra Obermeier, palun. aitäh, jah, me tunneme Taid eh, kui in-, riiki, kus elavad sõbralikud inimesed, kus on eh, vana kultuur, külalislahkus, eh, aga sõjaseisukord ei ole tõesti kooskõlas Euroopa ettekujutustega me peaksime jah, tähelepanu pöörama sellele, et ühelt poolt me tar-, kritiseerime relvatarneid, teiselt poolt töötingimusi, inimõigusi, aga me peame äh, vaatama, kas me nõuame samu meetmeid ka teistelt riikidelt, nagu näiteks Saudi Araabialt. meil on teatud poliitilised rühmitused, teatud poliitilised äh, rühmitused ka siin, nii et, et me ei peaks siin Euroopas hakkama teisi õpetama, me peame vaat-, lootma, et uus põhiseadus oleks edukas, et, äh, e-, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal leiavad aset valimised ja need kulgevad demokraatlikult, aitäh! Äh, suur tänu, härra Frantsuulika järgmisena, palun. suur tänu, proua juhataja arvestades seda, et inimõiguste olukord Taimaal halveneb, seda näitab äh, muuhulgas ka selle, et tele- ja raadiokanalid on tugeva tsensuuri all, et inimesi äh, vahistatakse ja uue demokraatia liikumise nelikümmend üks äh, liiget istuvad vanglas. kutsun ma üles Taimaa valitsust tagama sõnavabaduse ja vabastama need inimesed vanglas, kes on Ehm, seal rahumeelse poliitilise või teavitustegevuse pärast. töötajate õiguste eest võitleja härra Andy Halli juhtum, kel, keda ähvardab seitsmeaastane vanglakaristus ja miljonite dollarite suurune trahv lihtsalt sellepärast, et ta tõi välja Tai ananassi eh, ette, müügiettevõttes eh, töötajate õiguste rikkumise on väljakannatamatu, ta tuleb vabastada, inimõiguste rikkuja, kes tõi välja inimkaubitsemise juhtumid tuleb äh, vanglast vabastada. suur tänu. suur tänu, sellega on äh, vaba mikrofon äh, läbi ja sõna saab härra volinik vastuseks, palun. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. mikrofon, palun. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. ma olen täiesti nõus sellega, et äh, Tai on meie jaoks äärmiselt äh, oluline partner, oluline partner ka seda regiooni laiemalt äh, silmas pidades. tegemist on iidse ja uhke rahvaga, keda tuntakse oma looduse, oma sõbraliku rahva pärast. meie tunneme muret selle pärast, et ei ole lahendatud nii-öelda poliitilise konflikti tsüklit, teinekord on see vägivaldne konflikt olnud ja, ja sõjaväelised ülevõtmised ei ole sugugi mitte haruldased, Taimaa peab keerama uue lehekülje oma poliitikas. Ehm, praegu ei ole eh, sillutatud veel vana ja, ja uue maailma vahelist ala taimekriisi äh, lahendamisel on oluline inimõiguste küsimus. inimõiguste rikkumised on rünnak inimväärikusele ja on pikaajalise stabiilsuse ja jõukuse peamisteks takistajateks. sõnavabadus, mitte tsensuur, äh, kogunemisvabadus, mitte piirangud äh, sellele on lahendus tsiviilkohtud, sõjakohtute asemel on lahendus. ainult nii saab, saame me rääkida rahumeelsest võimu üleminekust, me nõuame seda, et demokraatia seatakse jalule nii kiiresti kui võimalik ning selles kontekstis me tervitame seda, et tänane arutelu keskendub olukorrale Taimaal ja tahaksime rõhutada seda, kui oluliseks me peame seda, et Euroopa Parlament on nõudnud inimõiguste juurde tagasipöördumist ja, ja tsiviilvalitsuse loomist. Euroopa Liit on juba andnud väga palju kriisi lahendamiseks ja me kavatseme jätkata oma poliitikat, me nimelt öö, ähm, osaleme väärtustepõhiselt öö, äh, meie esialgne lähenemine oli see, et äh, me võtsime äh, kahekümne kolmandal juunil eelmisel aastal vastu nõukogu avalduse, kus nõuti legitiimse demokraatliku protsessi taastamist ja inimõiguste ja äh, põhivabaduste kinnipidamist. pärast seda on esitatud mitmeid, on tehtud mitmeid avalikke avaldusi ja oleme tunnustanud positiivseid arenguid me oleme diplomaatilise seire taganud ähm, olulistes kohtuasjades ja võitleme nende eest, kes on omakorda võidelnud inimõiguste ja demokraatia eest. tahaksin viidata ühele konkreetsele väga tõsisele juhtumile, millele viitasid väga paljud ähm, kolleegid, kes on mures. nimelt äh, sun-, sundtööjõu äh, kasutamine mereandide tööstuses, me teame, et see probleem on tõsine ning me oleme valmis äh, Tai ähm, kolleegidega sellest teemast rääkima. mis on positiivne, on see, et äh, Tai äh, valitsus on öelnud, et nad kavatsevad asjaga tegeleda ja on juba astunudki esimesed konstruktiivsed sammud, kuid üsna palju on veel vaja ära teha mitte keegi ei peaks töötama kahekümne esimesel sajandil enam orjapidamisel äh, sarnastes tingimustes. Euroopa tarbijad äh, ja edasimüüjad on äh, jät-, kasvavalt huvitatud sellest, kust on pärit toit, mida nad söövad ja nõuavad seda, et tarneahelas järgitakse teatud põhimõtteid me nõuame seda, et ILO, äh, TAI on kirjutanud alla, et ILO meie oleme alla kirjutanud ILO vastavasisulisele mm, konventsioonile, loodetavasti Tai pärast ratifitseerimist ka seda täidab. tänane arutelu näitab sellest, et me olime solidaarsused Tai sõbra vastu, nad on meie sõber ja me kavatseme sõbra käe ulatada ka tulevikus Tai rahvale me kavatseme pidada läbirääkimisi Tai valitsusega ja nõuame seda, et nii kiiresti kui võimalik mindaks üle demokraatlikule võimule riigis, nii nagu nõukogu kahekümne kolmeteistkümnendal aastal ka oma avalduses nõudis. ja mis nüüd puudutab Andrew Halli ja tema juhtumit inim-, töötajate õiguste eest võitlejat, ja mul on väga hea meel, et kolleegid selle teema tõstatasid Euroopa Liit on hoidnud äh, sellel juhtumil silma peal juba mõnda aega. meie delegatsioon on äh, tema kohtuistungitele osalenud, äh, kavatseme seda teha ka üheksateistkümnendal oktoobril loomulikult jätkame me olukorra jälgimist ka tulevikus, selleks et jõuda kokkuleppele Tai ametivõimudega. suur tänu teile! suur tänu, härra volinik. sellega me arutelu lõpetame. suur tänu kõigile sõnavõttude eest. meil on seitse resolutsiooni ettepanekut arutelu lõpetuseks ja ühtlasi soovitan, soovin